Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki. Czas zacząć zawsze. niisiis, akadeemiline veerandtund on läbi saanud ehk teisisõnu on aeg alustada. ja esmaspäeviti tavaliselt on nii, et sugugi lihtne ei ole saada õig-, õigeks ajaks kõiki kohale, aga ma tervitaksin teid. tervitaksin siin meie kolleege, külalisi, ka tõlke ja nüüd päevakorra esimene punkt, päevakorra kinnitamine. märkusi ei ole ja sellisel juhul on see päevakord kinnitatud. edasi, teadaanded. Te teate, et ähm, Agril ja Envil on ühine koos kuulamine ja teemaks on Monsanto paberid ja glüfosaat. ja see leiab aset kell üheksa, kolmandapäeval, äh, üksteist oktoober ja see toimub äh, ruumis Jan kaks kuu kaks. ja veel paar sõna, kui see teile huvi pakub, siis pärastlõunal äh, homme jätkub juba see neliteist kolmkümmend, nii et varem kui tavaliselt toimub meie kohtumine ja siis räägitakse Mercosurist. tegu on kinnise koosolekuga homme kell neliteist kolmkümmend. TTIP-i puhul öeldakse, et läbirääkimised ei ole olnud piisavalt läbipaistvad ja sellele vastavalt siis tehti ka ähm, ettepanek, et toimuks siis kinnine koosolek Mercosuri kohta ja eks me siis näe, kas me saame rohkem teada või mitte. aga meie igal juhul käitume niimoodi täiesti teadlikult ja nüüd, mis puudutab meie tänast tõlkerežiimi, siis tšehhi, malta, slovakkia ja iiri keelt ei ole, teised keeled on olemas. ja nüüd protokolli kinnitamine kolmekümnenda, kolmekümne esimese aasta augustist, kui vastuväiteid ei ole, siis vastavalt kodukorrale see ka kinnitatakse ja nüüd läheme edasi päevakorrapunkti neli juurde. ja nüüd jõuamegi sisulise töö juurde. ja siin on tegu Euroopa Liidu lamba- ja kitsekasvatuse sektori praeguse olukorra ja tuleviku väljavaatega ja kolleeg Herans Garcia on siin raportööriks ja kõigepealt sooviksin teda tervitada ja öelda, et meil toimub täna arvamuste vahetus koos ähm, härra Francisco Marcen Poskega, tema on ähm, siis vastava sektori organisatsiooni president, Interoviki president. ja saamegi täna rohkem infot äh, selle sektori olukorra kohta. tegu on väga olulise sektoriga, isegi kui see ei ole võib-olla nii äh, suur ja vastavalt äh, oleme siis ka arvamusraporti koostanud. nii et proua Erans Garcia on meie raportööriks. ja te olete kursis ka sellega, et olukord on, nagu ta on. et selles sektoris on väga palju äh, väljakutseid, tegu on ka sissetulekuprobleemidega ettevõtjatele ning äh, samuti finantseerimisstabiilsus ei ole tagatud. ja me teame, et tarbijad on aina rohkem ähm, huvitatud kõrge kvaliteediga toodetest sellest sektorist. aga tootlikkuse puhul on olukord teistsugune, seal on äh, näitajad veel suhteliselt madalad ja seetõttu tuleb üht-teist ära teha selles sektoris. tööd on veel palju lamba- ja kitsekasvatuse sektoris ning äh, seetõttu peaksime ka selle sektori olukorra läbi mõtlema ja meil on siinkohal ka eksperdid ja enne kui annan sõna ekspertidele, annan sõna äh, proua raportöörile, et ta teeks paar sissesõna, sissejuhatavat sõnavõttu. aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid. mis puudutab ähm, raportit Euroopa Liidu lamba- ja kitsekasvatuse sektori praeguse olukorra kohta siis eh, mina olen eh, selle raporti raportöör ja seetõttu see eh, arutelu meie tänases, tänasel koosolekul on väga kasulik. ja siin on meil kohal ka vastava organisatsiooni Interovik, nii et härra Marcin Poske räägib meile täpsemalt sektori olukorrast ja ka tuleviku väljavaadetest. nüüd lambe- ja kitsekasvatus on kindlasti üks tundlikumad sektorid Euroopa Liidus. et väga paljud ettevõtjad selles sektoris ähm, loobuvad oma tegevusest ning äh, siin on probleeme ka ähm, terviseprobleemidega selles sektoris ka alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendast aastast on kaduma läinud kakskümmend viis miljonit looma ning tegu ei ole mitte ainult majandusliku väljakutsega, vaid tegu on ka väga äh, tundliku sektoriga ja see sõltub vägagi suurel määral ka ÜPP toetustest ning ning me öö, ähm, oleme ka näinud, et minevikus on öö, tootlikkus pidevalt vähenenud, sellepärast et nõudlus on vähenenud. ja see on seotud eelkõige sellega, et, et piimasektor ehm, peab kohanema tarbijate ehm, nõudmistega ja tarbimise, tarbimine on vähenenud kolme koma kuuelt kilogrammilt kahe kiloni, nii et nelikümmend protsenti. ja umbes ähm, nelikümmend protsenti tootmisest äh, tuleb äh, Ühendkuningriigist ja seetõttu Brexit kindlasti vägagi mõjutab ka kaubandusvooge. mis puudutab ähm, Euroopa Liidu omavarustatuse taset, see on kaheksakümmend seitse protsenti aga lamba- ja kitsekasvatus sõltub ka äh, uus äh, Meremaa ja Austraalia impordist ning on siin sattunud väga suure surve alla, nimelt äh, siis keerulistel aegadel nagu jõuluajal ja ka lihavõtete ajal on keeruline nõudlust täita ja see tähendab, et peale Brexitit olukord muutub veelgi keerulisemaks. pealegi on kolmandatele riikidele tehtud väga palju järeleandmisi ja, ja Ühendkuningriik ongi üheks kõige suuremaks importijaks äh, nende toodete puhul äh, kolmandatest riikidest. samuti me peame siin arvestama ka metsloomade rünnakutega, näiteks äh, hundid ja karud ründavad kitse- ja lambakarju ning ähm, need loomaliigid, röövloomad saavad aina rohkem levida ka tänu habitaadi direktiivi sätetele niisiis, arvestades sektori praeguse olukorraga ja ka nende raskustega, millega sektor võib järgnevatel aastatel silmitsi olla, peaks ähm, Euroopa Liit seotud toetusi äh, tootjatele ähm, ka äh, läbi vaatama. kaks tuhat viisteist ähm, äh, volinik Hogan lõi ka foorumi lamba- ja kitsekasvatajatele ning see toetas ka sektori äh, toetamist ning see, mida pakuti välja Foorumi poolt aastal kaks tuhat kuusteist, siis sellest tuleks ka kinni pidada ja see peaks ähm, vastama ka lamba- ja kitsekasvatuse äh, sektori vajadustele. oluline on siin ka rohkem ähm, vahendeid suunata äh, tarbimise edendamisse ja tarbimise ähm, toetamisse ja siinkohal me peaksime tõesti härra volinik Hauganit võetud sammude nimel õnnitlema ning oluline on siin ka siseturg, nii et siin ei ole tegu mitte sellega, et traditsiooniliste toodete kasutamist edendada, vaid tuleks ka uusi tooteid, toodete müüki edendada, mis võib-olla meelitaks ligi ka uusi tarbijaid. samuti tuleks siin rohkem panustada ka ähm, selliste territooriumite edendamisse, mis kannatavad looduslike eripäradel. ja mis puudutab äh, tootjate rolli toiduainete tarneahelas, siis see on ka äärmiselt oluline. nimelt äh, lambe- ja kitseliha äh, tootmine peaks ähm, arvestama ka vastavate sätetega, mis kohalduvad GMO-de osas ka teistel sektoril. samuti tuleks siin rohkem tähelepanu pöörata noortele põllumajandustootjatele, samuti tuleks äh, rohkem panustada otsetoetustele ja samuti tuleks edendada ka äh, põlvkondade äh, vaheldumist selles sektoris. aga nüüd ma hea meelega kuulaksin ära eksperdid ja äh, eksperdid meie organisatsioonidest ja komisjonist ja ka meie kolleegid. aitäh! see oli väga põhjalik sissejuhatus. asusite kohe teema tuuma juurde ja eksperdid eh, võtavad ka kohe sõna ja ma sooviksin siinkohal ka öelda, et meil on saalis ka Ähm, härra Miller külalised. Augsburgist on need külalised pärit, niisiis äh, Baieri liidumaalt Augsburgist ja nemad äh, kuulavad täna meie kohtumist ja tervitan meie külalisi kogu südamest. loodetavasti tunnete ennast siin hästi ja suur tänu, et olete tulnud meie koosolekule. palun, palun, nüüd on sõna kolleegidele suur aitäh, aitäh põllumajandus- ja maaarengu komisjonile selle eest, et te mind kutsusite siia. selleks, et ma saaksin selgitada põhjalikumalt seda, millest rääkis ka proua Erans Garcia hetk tagasi. Inter Ovic Hispaanias võtab siis, koondab erinevaid põllumajandusorganisatsioone, äh, nii äh, kitse kui lambakasvatusettevõtted kui ka müügiettevõtted. mina olen äh, juba pikka aega seal olnud, kolmkümmend seitse aastat me eksisteerime, tuhat seitsesada on meid kokku selles väga kuivas piirkonnas Hispaanias, Aragonis kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist osalesime ka Euroopa äh, Foorumil. selle kutsus kokku komisjon ning koos me siis analüüsisime kitse- ja lambakasvatust puudutavat kriisi Euroopas. viimase kolmekümne aastaga on meie tootlikkus kolmekümne protsendi võrra alanenud, kaks protsenti ligi iga aasta sellist langust oleme tähendanud Hispaanias paljudes piirkondades, seda lihakasvatuse osas kaheksakümmend kuus koma viis miljonit oli meil varasemalt. see puudutab tulemuslikkust, kuid samuti on selle küsimusega seotud äh, pindalad, kus äh, me tegeleme loomakasvatusega ning samuti äh, seotud abi. minu kodupiirkonnas ning ka lõunapoolsetes piirkondades oli langus väga kiire. Euroopa Liit on defitsiidis kitsalambakasvatusega me impordime kakssada kaksteist tonni. kaheksakümmend viis protsenti Uus-Meremaalt ning see mõjutab oluliselt ka hindasid. viimastel aastatel on äh, värske toodangu import kasvanud. kasutatakse väga arenenud tehnoloogiat ning siin on tekkinud otsene konkurents selliste erinevate Euroopa piirkondadega. nii et me võime rääkida ka hooajastumisest. me sellega seoses peame uuesti läbirääkimisi pidama, enam ei ole võimalik sama kvooti alles jätta nii Ühendkuningriikide kui Uus-Meremaa puhul me peame leidma viisi äh, selleks, et import enam ei tõuseks. peaasjalikult on sügavkülmutatud äh, tooteid äh, siiani imporditud ja nüüd aga ka värsket liha ja konkurents muutub veelgi karmimaks. samas Euroopa Liit ekspordib kuuskümmend üks miljoni eh,, tuhat tonni peaasjalikult Põhja-Aafrikusse, see turg tõuseb ja sellel turul hinnatakse Euroopa Liidu poolt pakutavat äh, toiduainete ohutust ning kõrget kvaliteeti. sektori jaoks on peamised äh, probleemid seotud sellega, et kasum on väike, väike tootlikkus äh, on meile ning tegelikult tootmishinnad on kõrged võrreldes müügihinnaga kui me räägime kitsekasvatusest ja vaatame, kui suurel pindalal seda tehakse, siis eh, tihtilugu Euroopas lambakitsekasvatajad eh, tegelikult loobuvad eh, oma tegevusest. ning see on tõesti väga tugevalt märgatav ja me näeme ka seda, et äh, abi on nüüd seotud ning iga valitsus muidugi mõista peab leidma vahendeid iga sektori jaoks ning see konkreetne sektor ei ole piisavalt vahendeid saanud. kui tegemist ei ole äh, otseselt suunatud abiga, siis tulemuseks on see, et abitase tegelikult ei ole piisav selleks, et muutusi endaga kaasa tuua sektorisse. me keskendume peaasjalikult noortele ning ka neile, kes on tõstnud pigem oma toodete kvaliteeti. ning ka neile piirkondadele, mis on kõige kehvemas olukorras. lisaks sellele on veel teisigi probleeme teatud äh, piirkonnad on otsemaksete alt välja jäänud. Karjamaa näiteks või siis liiga järsku, järsu pinnase vormiga maa või siis liiga kivine maa. just mägistes äh, piirkondades Hispaanias on see olnud äh, problemaatiline siin tegelikult kitsekasvatus Äh, kannatab, äh, vabandust, on väga levinud, sellepärast et selline äh, pinnas ei ole sobilik muuks kultuuriks. aga kui väheneb tootlikkus, siis see on eriti suureks probleemiks olnud, me peame leidma lahenduse võib-olla võimalikult kiiresti, ma ei tea, kas kaks tuhat kakskümmend oleks piisav või tuleks veel kiiremini tegutseda. rohestamine on samuti mõjutanud äh, karjamaasid. me teame, et meil on selliseid äh, maid, kus alt, vaheldumisi äh, kasvatatakse heina. osad, osad maaomanikud on aga otsustanud mitte eluskarja omanikele välja rentida oma maad. seega on väga keerukas selles äh, sektoris ellu jääda, väga palju on bürokraatiat, see on seotud tingimustega, topeltkontrolliga äh, ja muuga. ka eksport mängib oma rolli, nii et äh, need, kes peavad toime tulema bürokraatiaga lisaks muule tööle, on eriti keerulises olukorras me peame samuti sanktsioonidele silma pöörata, selleks, sellele lisaks on meil veel kohustuslik elektrooniline märgistussüsteem. me peame tagama, et ka märgistuse puhul on, oleks kõik lihtne ja mõistetav, nii et tarbijad mõistaksid, kust liha pärit on ning et kõikidest tervisenõuetest on kinni peetud veel üks äh, aspekt, jahiloomad. Te näete, see pilt on nüüd päris äh, verine, aga nii need asjad käivad, me näeme, hundid ründasid seda karja, tegemist on tõelise õudusunenäoga osade tootjate jaoks ja seda tegelikult kõikjal Euroopas. valimis, mainisime seda ka volinik Hoganile ja see on tõesti äh, olemasolev probleem hunte kaitstakse, kuid samas nad teevad ka suurt kahju. ning lambe kitsekasvatajatele on nad pidevaks ohuks paljud neist äh, on ka mahetootjad, aga just huntide tõttu on neil tõsiseid probleeme. nüüd tulles tarbimise juurde, tegemist on kõrge kvaliteediga lihaga, seda kõikjal Euroopa Liidus üldiselt. meil on ka tervisekontroll kõige kõrgemal tasemel Euroopa Liidus, kindlasti kõrgem kui äh, Uus-Meremaa liha puhul, eriti mis puudutab äh, jälgitavust. heaks ekspordituruks on ka äh, Äh, moslemimaailm, ka Aasia riigid, äh, üha rohkem hinnatakse kõrge kvaliteediga liha. see on ka põhjuseks, äh, miks me peaksime eelkõige kõrvaldama turutõkked, eriti just tervishoiuküsimustes. aga ma arvan, et üks oluline tugev külg on veel see, et me no, selle sektori läbi kaitseme nii keskkonda kui ka maaelukeskkonda. ilma äh, kitse lambakasvatuseta paljud piirkonnad võiksid välja sur-, surra. hiljuti viidi läbi üks küsitlus ja tegelikult vastajad tõesti äh, ütlesid, et tegemist on kõige jätkusuutlikuma lihaga üldse. ja nagu ma ütlesingi volinik Hoganile, töörühmade töö lõpul, see peabki olema meie juhtlõngaks, me peame jätkusuutlikkusele rõhku panema ja samuti ka maakeskkonnale. seda silmas pidades usun, et tõesti, meil on vaja seotud makseid, tuleb arvestada mitmekesisusega, keskkonnanõuetega, praeguse ÜPP puhul osad ning lahtisidumise puhul osad piirkonnad lihtsalt kannatavad. me peame tagama endiselt kõrge kvaliteedi ja meil peavad olema ka lepingud sõlmitud tootjaorganisatsioonide, kooperatiividega. üks Hollandi ülikool viis läbi ka uuringu, kus tuleb selgelt välja, et kui sellised kokkulepped kooperatiividega on olemas, siis sellest on abi kogu sektori jaoks. ning samuti seotud abi, seotud äh, maksed aitavad tegelikult kaasa maa äh, elanikkonna, maapiirkondade elanikkonna suurenemisele. me oleme näinud Hispaanias tuhandeid külasid, mis lihtsalt äh, talvel jäävad tühjaks tihtilugu ongi tegemist selliste piirkondadega, kus tegeletakse lambakitsekasvatusega suvel, aga inimesed jälle naasevad neisse küladesse. Soria provintsis ise viibisin suvel ja mulle öeldi, et tegelikult talvel on kohapeal seal ainult paar eh, lambakarjust loomapidajate eh, keskmine eluiga selles sektoris on natukene üle kuuekümne, nii et tõesti, töö on raske ja inimesed ei tunne selle vastu väga suurt huvi, me peame midagi ette võtma. üks olulisi aspekte just tuleviku seisukohalt lamba- ja kitsekasvatuses on see, et tuleb tagada, et inimesed tunneksid seda sektorit paremini. hiljutisel konverentsil osales ka üks ekspert, kes ütles, tulevik on küll olemas, aga me peame midagi ette võtma uute tehnoloogiatega. noored eh, eluskarja kasvatajad tahavad kasutada tehnoloogiat, nii et kooperatiivid ja teised eh, ühistud eh, peavad kasutama uusi tehnoloogiaid, aga neil on selleks vaja abi. ja muidugi peame tööd jätkama ka loomade heaolu nimel ning ligimeelitama investeeringuid selleks, et uusi inimesi tuua siia sektorisse. tarbimise seisukoha pealt võib ütelda, et äh, need äh, kampaaniad, mida me oleme läbi viinud, on häid tulemusi andnud. esimene oli kaks tuhat viisteist ja lõpeb kaks tuhat kaheksateist veebruaris. peab ütlema, et alguses oli seitsmeprotsendiline langus kui me kampaaniaga käivitasime, siis tase enam ei muutunud ja kaks tuhat kuusteist üks äh, turgu jälgiv organisatsioon täheldas ühe koma kuue protsendilist tõusu, suuresti tänu sellele, et äh, meie kampaania raames Iter Ovikile õnnestus parandada inimeste suhtumist sellesse lihasse. tegemist on kõrgkvaliteediga lihaga, tervisliku lihaga. samuti äh, tuleb kaasata nende reklaami ja teadlustuse äh, tõstmise kampaaniatega, äh, kampaaniatele veel ka arenguid sektoris. Need peavad käima omavahel käsikäes, vastasel juhul ei ole sellest mingit kasu. nelikümmend viis protsenti nooremaid tarbijaid sööksid rohkem lambaliha kui äh, lihalõigud vastaksid rohkem nende maitsele. nii et siin te näete, siin on igasuguseid lõike. Need on nüüd äh, kaasaegsemad ja lihunikud samuti pakuvad nüüd odavamaid lõike, mis just nooremale tarbijaskonnale on taskupärasemad muidugi mõista peavad kampaaniad ka mingi aja vältel kestma, et üldse vilju kanda, kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend. päritolu on samuti oluline ja tundub, et tarbijad hindavad väga seda, vähemalt meie sektori puhul. samuti keskendume sellele just, et tegemist on väga tervislike toodetega. mis puudutab äh, para-, suhtumise parandamist hinda ning äh, sellesse, kuidas üldse kaupu nähakse, siis tuleb tagada, et hinnad oleksid stabiilsemad. mina olen Aragonis ühe kooperatiivi esimees, alustasime sellega kolmkümmend viis aastat tagasi nüüd rääkides erinevatest lihalõikudest, väiksematest tükkidest, siin näete kolm, hinnaks kolm kaheksakümmend eurot väiksem lihatükk siis, nii et see on huvitav toode. see parandab äh, üldiselt ka tarbimist ja siin, nagu enne ka mainisin, on äh, tervishoiumeetmed olulised. innovatsiooni toetamine kogu ahela raames on äh, esmatähtis, see on tõesti võtmed tähtsus liha äh, tootmises. väga palju on tehtud, kuid on veel ka vaja palju ära teha. saab parandada tootlikkust äh, eluskarja valdkonnas. minu enda kooperatiivis on meil äh, väiketootjad, aga kolmsada neist on loomas arengukava. ja eesmärgiks on parandada marginaali eurost, me räägime seitsmest eurost näiteks. ja mõned on suutnud selle kahekümne kaheksa euroni eh, tootja kohta viia. nii et see on tõesti väga oluline, kui me soovitame parandada kogu sektori olukorda. tervise küsimused, see on miski, millele tuleb keskenduda jällegi peame tähelepanu pöörama ka kliimamuutustele ning Aafrikast tulev Newtong oli üks äh, haigusi, mis hakkas levima, mis on päris uus nähtus meie jaoks. nii et me peame ka siin kasutama ära uusi tehnoloogiaid avalik haldus, meie enda organisatsioonid sektorisiseselt. nii et kõige, kõigi nende abivahenditega midagi me ikka saame ära teha. suur tänu, suur tänu teile ja kuna Äh, natukene pikemaks läks see kõne, siis ma paluksin, et äh, järgmine sõnavõtja teeks natukene lühemalt. Äh, kõigepealt siis variraportor härra Andriiv, palun. <clears throat> suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada proua Herans Garciat raporti eest ja ootan tema esimesi visandeid ja tahaksin tänada ka meie külalist härra Busquet. sissejuhatuseks pean ütlema, et see sektor ei ole võib-olla kõige olulisemaks põllumajanduse valdkonnas, aga ma arvan, et me peame olema väga tähelepanelikud, sellepärast et see sektor tegutseb väga keerukates tingimustes, mäestikes tihtilugu, mägistes piirkondades. ja kui me tahame rääkida elavatest maapiirkondadest, siis peame arvestama ka kõikide nende küsimustega, mida eelpool kõnelejad mainisid ja mis puudutavad seda konkreetset sektorit. tahaksin kõigepealt tulla äh, marginaali läbipaistvuse juurde võrreldes nüüd hinnaga. see on selline küsimus, millele peame ka meie tähelepanu pöörama algatusraportis raportiga võime võib-olla suunata ka komisjoni tööd tulevuse reformi raames. rääkisite ka abide sidumisest ja siinkohal on väga oluline, et arvestaksime selle analüüsiga ja sellega, mis te ütlesite, selle kohta, et abid peavad olema jääd-, jääma seotuks just selles sektoris. rääkisite reklaamist, teadlikkuse tõstmisest. ma arvan, et ka siin on meie vastutuses arvestada kõige sellega, mis te välja tõite. ja nüüd sektorist endast rääkides on meil kaks eraldi osa, laamba- ja kitsekasvatus. sel-, me räägime kas lihast või piimast, siis kitsekasvatuse puhul me näeme, on liha osakaal väga väike ja siin tuleks mõtelda, milline võiks olla meie tulevane strateegia. ja nüüd jahiloomad, kiskjad ma arvan, et kiskjate küsimus ei ole vähetähtis äh, selle sektori ellujäämise seisukohalt Prantsusmaal, kuid äh, ka mujal tõenäoliselt äh, on meile see tähtis. ma arvan, et peaksime sellesse tõsiselt suhtuma ja ma tahaksin pöörduda ka proua Erans Garcia poole, ma tean, et tegelikult, et tema jaoks on ka see oluline. see on tõesti tõsiseks probleemiks paljudel meie, paljudes meie piirkondades. me näeme, et sektor on tõesti nende kiskjatega hädas. see ei ole vähetähtis küsimus, võttes arvesse seda, et see sektor peaks saama areneda nii alles jääma, me räägime vabakaubandusest, Brexitist. sellistes tingimustes peaksime suhtuma kõnealusesse sektorisse kui tundlikku sektorisse, eriti ka arvestades seda, mis toimub Austraalias ja mujal, aitäh. E, suur tänu nii et kümme sekundit enne, kui kõneaeg läbi saab, peavad tõstma haamri ja kui te siis lähete kõne eest üle, siis vaatame, mis edasi saab. nii et te ju näete ka, kuidas kõneaeg jookseb. proua Asakam, teil on ka kaks minutit nüüd. ja tänke veel, voorzitter. suur tänu, härra esimees. mina räägiksin teile ühte teist lugu et ma olen nüüd väga erinevaid lugusid kuulnud kasvust, rohkematest loomadest ja äh, suuremast toetusest. mina seda ei toeta ja mina räägin teile natuke tagajärgedest ja ma räägin, millised on tagajärjed äh, inimestele. mõned aastad tagasi ähm, Hollandis äh, toimus ähm, üks suuremaid kuupalaviku ähm, puhanguid ja see tähendas, et seitsekümmend neli inimest äh, suri, sada tuhat inimest äh, nakkusid ja kaheksasada inimest veel igapäevaselt peavad võitlema selle kroonilise haiguse äh, tagajärgedega. siin on tegu zoonoosiga, mis tõesti väga paljusid elusid negatiivselt mõjutas ja ja sellepärast, et leiti, et rahvatervis ei ole nii oluline kui ähm, põllumajandustootjate huvid ja minu meelest on see täiesti vastuvõetamatu ning Hollandi uuringutest ilmnes, äh, et äh, kitselautades äh, ja ma ei räägi siin mingist paarist kitselaudast mägedes, vaid ma räägin siin sadadest tuhandetest kitsedest lautades, et nende ümberkaudsetel elanikel on suurem oht nakatuda kopsuhaigustesse. ja seetõttu ei tohi enam kitsekasvatusi asumite läheduses enam pidada ning siinkohal mina kutsuksin üles, et kitsekasvandusele äh, suunatakse just vähem toetusi, välja arvatud siis, kui tegu on saneerimisega, sellepärast et äh, mis puudutab tarbimist, äh, siis minu meelest sellel sektoril läheb väga hästi ja peale selle sel suvel tulid ka välja kohutavad pildid selle kohta, kuidas nuumatakse loomi Hollandis ning Hollandis Ähm, on väga suur tarbimine just kitsepiima järele ja see tähendab, et siis isasloomad võetakse looma, äh, emasloomadelt ära, neid hukatakse kiiremini või suunatakse nõuamisele, nii et sellel on kindlasti väga negatiivsed tagajärjed inimestele, loomadele ja mina seda, neid soovin, et see tähel, need aspektid kajastuksid ka arvamusraportis. aitäh ja nüüd kolleeg Puvier, palun. Euh, tänan, arvan, et on väga tähtis see raport just praegu koostada, sest on terve rida riike, kus lamba ja kiitse tootmine on majanduses kesksel kohal Hispaania, Itaalia, Kreeka. see on osa põhitegevusest nendes maades ja sellepärast on tähtis rääkida nii liha tootmisest kui piima tootmisest sest paljudes paikades on need mõlemad tootmised koos ja seda tuleks vaadata tervikuna. selle, ma arvan, et kõigest sellest on meil veel aega rääkida. ja kindlasti tuleb selgelt määratleda, milline on siis tootmisloogika ja kuidas me kaitseme toote nimetusi. nüüd äh, mis puudutab äh, kiskjate rünnakuid, hunte ja nii edasi, ma arvan, siin on üks teema, millest täna tuleb kindlasti rääkida, mitte üldiselt, vaid täpselt, on just, äh, mis sorti hundid ründavad. selle, seda ma tahaksin eriti rõhutada järjest, rohkem on hübriidliikidega tegemist äh, kisksijate hulgas. ja sellel on otsene seos Berni lepinguga ja sellega, et kas on võimalik hävitada need äh, kiskjad. ma arvan, see on just väga tähtis küsimus, me oleme Itaaliast näinud, Hispaanias samuti üle, üle neljakümne protsendi on tegemist juba hübriidliikidega. seda oleme näinud ka Prantsusmaal, aga ka mujal. nii et äh, see on, see tuleb kindlasti otseselt sõnaselgelt siduda äh, ja teha komisjonile vastavad ettepanekud. suur tänu härra Agnew, palun. Um, tänan, esimees. mina olen lambakasvatusega tegelenud kolmkümmend seitse aastat vist juba, mitte nii kaua kui kõneleja küll, ja üks asi, mida ma olen tähele pannud, üks suur muutus selle aja jooksul on see, on tõusnud moslemi elanikkond Suurbritannias, kes just vanemaid lambaid soosib. siiamaani eriti tõudlust nende järele ei olnud ja enne lasti loomadel lihtsalt surmani kasvada ja nüüd nad müüakse maha ja nad on väärtuslik müügiartikkel, väärtuslikum kui maa ise või kui noorlammas. kakskümmend protsenti äh, lambalihast tarbitakse moslemite poolt ära Suurbritannias. see on väga hea. Te räägitakse sidumisest, ma arvan, see on väga oluline, parim, mis on üldse äh, lambapisamisega, on, on üldse sündinud varem, ei ei hoolitsetud nii väga lammaste heaolu eest. nüüd me oleme rohkem keskendunud turule. ja Brexit. kas meil ei ole ülejääk, kas brittide ülejääk äh, kaubanduses ül ei ole probleem? ma ei usu. isegi kui nad on nii rumalad, kakskümmend seitse, et, et tekitada tollimäärad meie lambaliha vastu, siis me ei pea neid tõst-, eriti Prantsuse veini või Hispaania puuvilja või äh, Saksa autode vastu erilisi tollimäärasid rakendama, enne kui kakskümmend seitse hakkab aru saama. nüüd, mis puudutab Iirimaasid, tuhanded lambad äh, ületavad kolmesaja kümne miilist piiri. nüüd nad saavad Iiri lamma, lammastest, keda saab Euroopa Liitu importida, nüüd ka koerad Äh, metsikud koerad ja metsikud lambad. ja John, George Moby ja minu lemmik tahaks kõik äh, lambad üldse minema viia sealt. aitäh. ja, ja suur tänu, et tegite ka lühidalt, lühidalt. niisiis maksimaalselt poolteist minutit, hea kolleeg Assun tänan, esimees. et kirjeldada olukorda selles sektoris, mina rääkisin ühest konkreetsest juhtumist. üks lambakasvataja Kröösist Prantsusmaalt ja tema juhtum võtab kõik väga hästi kokku. ta paraku otsustas oma tegevuse lõpetada ja otsib nüüd meeleheitlikult kedagi, kes tema tegevust jätkaks, see on tüüpiline tänapäeval pangad äh, enam teda ei toeta. Äh, äh, puudujääki nad enam ei luba, sellepärast et abi on just hilinenud ja see on lubamatu. nagu te teate, tootmistsüklid on päris pikad, lammastel kaksteist, kolmteist kuud, kuid pankade rahastamine puudutab ainult mõnda nädalat ja samuti meediakampaania lambakasvatajate vastu, äh, tapamajade skandaalid viimasel ajal. lambakasvatajaid süüdistatakse ka kliima destabiliseerimises, samas kui tegelikult karjamaad seovad äh, süsinikku ja tulemus on see, et äh, tootmine kahaneb. ma arvan, et kindlasti tuleb vabakaubandus Austraalia ja Uus-Meremaaga peatada meie komisjonis äh, väljendasime väga kriitilist arvamust. kutsugem siis Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni sama tegema. Ähm, minu fraktsioon kindlasti hääletab vastavalt äh, kõigele sellele, mida me siin oleme väljendanud. Pani Posseu Aguilera. Gracias, presidente, bienvenido. suur tänu, esimees tervit-, tervitan härra Marsenni, olen teda juba aastaid äh, tundnud, tean tema tööd Hispaanias ja selles valdkonnas. ja ma tahaksin äh, ka proua Herantsi tunnustada suurepärase töö eest. ning ühise põllumajanduspoliitika toetused on väga tähtsad siin valdkonnas, seda tahtsin rõhutada. Omnibussi määruses mille kallal me tõsist tööd teeme praegu, arvan ma, et äh, saame asju parandada, mida me oleme, oleme näinud äh, viimasel ajal seoses erinevate meetmetega. meil on vaja konkreetset äh, raamistikku lamba- ja kitsekasvatuse jaoks. keskkonna osas on vaja eriregulatsioone, Brexitil on samuti oluline mõju sest suurimad, suurim tootjariik on Ühendkuningriik enne Hispaaniat, pärast Ühendkuningriigi lahkumist on sellel kindlasti selge mõju kogu sektorile. ja veel üks suur väljakutse on muidugi noored põllumehed, toetus neile, selleks, et nad hakkaksid kari, karja kasvatama. nii et ma õnnitlen teid ja jätkan tööd koos Eransiga. suur tänu, esimees. kõigepealt äh, tahaksin tänada proua Erans Garciat, kes tõesti on hästi sel-, selgelt olukorda analüüsinud lamba- ja kitsekasvatuse osas ja härra Dubuski ka täiendas seda küsimust. kindlasti on vaja just ähm, nõrgematel territooriumitel toetust anda arvates Brexitit, millel on ka otsene mõju Euroopa toodangule, arvestades Austraalia ja Uus-Meremaa toodangut, samas langeb tarbimine ja on vaja reklaamida nii piima kui äh, liha, mis puudutab lamba- ja kitsetoetust ja samus tuleb äh, paremini kasutada ühise põllumajanduspoliitika vahendeid territoriaalsuse küsimus, ma arvan, on siin eriti tähtis näiteks olen ma suvekarjamaade teemaga tegelenud äh, Püreneedes, kus abi äh, kaotati ära suvekarjamaadele, ma arvan, et see on kindlasti vaja säilitada selleks, et kaitsta suvekarjamaid ja üldse mägesid laiemalt, peaksime territoriaalsuse põhimõttele eriliselt tähelepanu pöörama. see on kindlasti osa karjakasvatuse teemast. ma arvan, et haavatavamad territooriumid äh, väärivad seda, et säilitatakse lamba- ja kitsekasvatus, tänan. Köszönöm szépen a szót, három konkrét javaslatom van a jelentéstevő. Suur tänu. mul oleks kolm väga konkreetset ettepanekut meie raportöörile kõigepealt. esmatähtis on, et me säilitame toetuse lamba- ja kitsekasvatajatele, eriti ja kaasa arvatud pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. teiseks on hädavajalik, et Euroopa Liit ja tema suurendaks viiskümmend protsenti toetust lambalihale ja viiskümmend kuni kaheksakümmend, kaheksakümnelt, kahekümnele protsendile kitseliha tootmisel. samuti on väga oluline, et me ei muudaks äh, ma-, toetuste maksime, maksmise eeskirju. kitse- ja lambakasvatajad peavad ka tulevikus saama seda kasutada. Da, câteva chestiuni, domnule președinte, legate de această um, problemă. Suur tänu. Mõned ideed äh, selle teema kohta minu poolt ka. oluline on sellest rääkida, sest lamba- ja kitsekasvatus on sektor, mis on jäetud tähelepanuta Euroopa poliitikates. see on raskemini juhitav sektor kui näiteks äh, piimakarjakasvatus, sest äh, tegemist on territooriumitega, kus äh, peetakse kitsi ja lambaid. probleem seisneb selles, et hinnad alanevad ja väga oluliselt, mis puudutab just lambaliha, mõned aastad tagasi oli võimalik osta lambaliha kaks viiskümmend, nüüd on kilohind üks viiskümmend see on suur probleem meie jaoks, kuidas leida uusi turge ka kitseliha jaoks. sest mitte tootmine ei ole keeruline, tuleb osata müüa neid tooteid ja ka õiglase hinna eest. ning teadusuuringuid tuleb samuti soodustada, sest ilma nendeta jääb see, ei saa sektor ellu jääda. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Aus- suur tänu, suur tänu ka äh, kõikide nende selgituste eest, ütleb proua Müller, kus on praegu keskendutud eelkõige just olukorrale Hispaanias, aga ma arvan, et ka äh, Saksamaal on väga palju äh, suuri rohumaid, karjamaid, mis säiluvad oma bioloogilises mitmekesisus ainult tänu lamba- ja kitsekasvatusele ning eh, mis puudutab eh, toetuste lahtisidumist, siis me ei peaks seda ainult negatiivses valguses vaatama, vaid eelkõige just teise samba raames eh, me peaksime edendamagi just lamba- ja kitsekasvatajad ja, ja minu jaoks on oluline ka röövloomade probleem, me teame, et hundid nad mitte ei tapa, vaid ainult ehm, surmavad loomad ja jätavad äh, siis äh, loomad surnult äh, karjamaale ja see loomulikult ei ole vastuvõetav ning siin on meil ka probleem sellega, et siin Agri komisjonis me oleme sellele vastu, aga samas keskkonnakomisjon on selles küsimuses ikkagi juhtkomisjon ja seetõttu nemad kindlasti äh, Ähm, toetavad ka elupaikade direktiivi sätted, mis puudutavadki siis röövloomade levikut ja oluline on ikkagi see, et me selles kontekstis arvestaksime lambe- ja kasv-, kitsekasvatajatega. aitäh, kolleeg Põssad! Francisco ütleb eh. eh, härra Flanagan, eh, suur tänu! nüüd, kas tegu on Hispaania või Iirimaaga, paistab, et probleemid on sarnased ning ähm, siin aruteludes on, ähm, tuleb välja ka ühine nimetaja, ühiseks äh, nimetajaks probleemiks on see, et see kasvatus leiab äh, aset piirkondades, kui inimesed üritavad tõesti majanduslikult ellu jääda ja nende tulemused ei ole väga hea ja seetõttu me peame midagi kiiresti ette võtma. ja tegema siin rohkem eh, kui eh, teistes vald-, valdkondades. siin räägiti ka juba põlvkondade vahetamisest, nii et siin võib tõesti ükskõik mida teha selleks, et põlvkonnad vahelduksid. aga mida eh, väiksemad on tulemused tootmises ja, ja seda keerulisem on ka siis elada sellisest sissetulekust ja me oleme ka näinud, et erinevaid skeeme on kasutatud, aga aga mm, noored soovivad ikkagi saada rohkem raha oma taskutesse, see on, mm, võib-olla seda eesmärki ei ole nii keeruline saavutada. me peaksime ikkagi inimestele maksma nende mm, osutatud keskkonnateenustest ja, ja siin räägiti juba sellest, et see on väga jätkusuutliku lihaga tegu ja see on tõesti väga jätkusuutlik ja, ja, ja siin inimesed, need inimesed, kes tegelevad selle sektoriga, peaksid ka toetusi saama ja mis puudutab iiri keelt, siis iiri keele heaolek äh, saa-, sõltub äh, selle sektori ja nende põllumajandustootjate mm, heaolust, sellepärast et ükskõik, kui palju teil loomi seal on, ikkagi need rääkima ei hakka inimkeeli, meil on ikkagi vaja inimesi, kes saaksid hakkama selles valdkonnas, aitäh! Merci, monsieur le president <clears throat> Avant.... suur tänu! esimees, enne kui ma tahaksin raportööri, tahaksin tänada kolleeg Agnew'd sellepärast, et tema näitas väga hästi ära, et Brexiti puhul tuleb äh, eriti rääkida tõsiselt piiri taastamisest äh, Suurbritannia ja Iiri Vabariigi vahel. kutsun Michel Barnier'd seega jätkama tööd selles, kuid härra Anjõn selgitus näitab ka, et äh, Briti piir oli väga läbilaskev. härra Agnew, teie sõnavõtu eest tahaksin ka tänada meie raportööri, mis äh, on minu arvates äh, väga, paneb väga selgelt paika probleemid mõlemas äh, sektoris ja just mõlemas. sest ei saa samasse patta panna lamba- ja kitsekasvatust. Nad täiendavad üksteist, kui nad on siiski erinevad, nad arenevad, mitte küll paralleelselt, sest tarbimine areneb erinevalt ma arvan, et sõnavõtja näitas seda selgelt. lambakasvatus on iseäranis tootjate organiseerituse osas erinev, kuid samas väga oluline, sest see puudutab just kõige haavatavamaid piirkondi, selliseid piirkondi, kus enam tegevust ei olekski, kui seal enam lambakasvatust ei oleks. ja mis puudutab kiskjaid, ütleksin proua Müllerile et paraku seal, kus neid on palju kohal, seal neid ka, nad palju lambaid tapavad ja ütleksin põllumajanduskomisjonile, et keskkonnakomisjon minu ettepanekul otsustas järgmisel suvel sõita uurimisreisile koha peale Alpidesse ja see võiks huvitada ka põllumajanduskomisjoni liikmeid, et nad ühineksid selle sõiduga. Eh, thank you, Chair. Well, first of all, I'm Mr tänan, esimees, kõigepealt, mis puudutab härra Agnew märkust. elades praktiliselt Iiri piiril, võin öelda, et jutt mägedest ja soodest ei tulnud mulle kuidagi eriti tuttav ette. aga tõsi on, et on praktiliselt võimatu säilitada igasugust, mingisugust piirikontrolli selleks, et, et ka lambad ei lähe, ei ületaks piiri. see tõesti näitab, et kogu Iiri saar peab jääma Euroopa Liitu, nagu põhjaiirlased ka selle poolt hääletasid. mis lisaks nüüd äh, puudutab äh, lambakasvatajaid Iirimaal, kakskümmend neli protsenti umbes lambakasvatajatest on äh, finantsiliselt elujõulised parlamendis ja komisjonis vabaturu pooldajad ütlevad, et ülejäänud võiks siis ehk lihtsalt midagi muud ette võtta. aga need kes on kõige vähem elujõulised, vähem tulusad, on tegelikult kõige olulisemad ühiskonna jaoks. Nad öö, äh, äh, annavad keskkonna mõttes väga palju, keskkonnamõju mõttes, sest öö, äh, nad öö, harivad maad, mis ilma nendeta läheks palju rohkem maksma, aga ka sotsiaalmajanduslik mõju. tegemist on perif-, perifeersete aladega. nii et küsimus mis mul on ka härra Boskele. kuidas me toetame seda teenust, sama palju me toetame teisi. kuidas äh, meil oleks selline ühise põllumajanduspoliitika mehhanism, et me saaksime vajalikku toetust anda selleks, et äh, tootmist saaks jätkata? härra Hösling, jah, tõepoolest, äh, meil on Euroopas erinevates liikmesriikides suuri erinevusi, Saksamaal on see väiksem valdkond aga ikkagi äh, loodus- ja keskkonna äh, kaitses äh, kasutatakse mm, lamba- ja kitsekasvatusi väga palju selleks, et et mõningaid konkreetseid territooriume, nende bioloogilist mitmekesisust säilitada. ja ma olen nõus kolleegidega, et täielik toetuste lahtisidumine oli viga, ja äh, see mõjutab eelkõige just lambakitsekasvandust ja seetõttu on siin ka negatiivsed mõjud äh, näha olnud ja Saksamaa otsustas äh, toetuste lahtisidumise kasuks ja me näeme, et paljudes valdkondades see ei toimi ja me peaksime ikkagi vaatama, millised sektorid me peaksime selle toetuse lahtisidumise alt välja võtma, aga üks teine küsimus, mis on seotud siis huntidega et võib-olla see on ka küsimus ka ekspertidele, et mida te arvate sellest, et ühelt ütlevad, et et me saame igasuguste kaitsemeetmetega seda asja kontrolli alla saada, mina seda hästi ei usu, aga mis saab siis edasi? kuhu tuleb see piir panna? mil määral tuleb ikkagi huntide levikut eh, piirata? Благодаря, господин председател. Колкото и да не звучи привлекателно за европейските... Хранеков võib-olla see ei ole komisjoni jaoks väga atraktiivne, aga see sektor väärib meie toetust ja garantiisid ja nüüd ma tahaksin mitmele teemale ja probleemile osutada, mida veel mainitud ei ole. kõigepealt kliimamuutused. ei ole kuigi palju karjamaid, see tähendab, et tootmiskulud kasvavad. veel üks teema, ebaõiglane konkurents, makseviivitused sellel on mõju reinvesteeringutele sektorites, mis toetavad ettevõtteid. ja veel üks teema. protselloosi sinikeele, lampiskini haiguse, suu- ja sõrataud, kõik see on väga murettekitav. on võimalus kasutada teisi, veel neid tooteid, arvestades, et äh, tegemist on mägipiirkondadega, siis oleks need tootjad ka nähtavamad. suur tänu, sellega on nüüd kõik sõnasoovijad sõna saanud ja nüüd ma annaksin sõna komisjoni esindajale, härra Jens Schaps, palun. Thank you uh,, chairman and um, I would also like suur tänu, esimees. tahaksin samuti avaldada tunnustust raportöörile, proua Erans Garciale selle algatuse eest ja tänaksin ka härra Francisco Bosquet kõigi tema üksikasjalike märkuste eest. töötame, töötame tihedalt koos Äh, oleme seda juba teinud ka mitmeid aastaid. meie kohtumised on olnud produktiivsed ka selles mõttes, et meil õnnestus kaardistada peamised äh, probleemid, kus me näeme, et oleks vaja erilist tähelepanu pöörata sellele sektorile, eriti mainiksin turule toomise küsimust seegi tuli siin välja. maaelu areng, keskkonnaküsimused on omavahel väga tihedalt seotud ja samuti nõuetele vastavus, lammaste tuvastamine ning loomulikult tarbimistrendid, kõik need trendid on olulised faktorid, millega tuleb tegeleda. ja ma olen kindel, et komisjoni talitused tegelevad tõsiselt selle protsessiga. ja kui lisaksin veel midagi, mida siiamaani pole veel mainitud, siis turufunktsioonid. turg toimib ka sellepärast, et meie keskkonnas on samuti olemas äh, edutabelid, mis annavad äh, ülevaate turust selles sektoris ning samuti äh, reklaamikampaaniate definitsioon järgmiseks aastaks. oleme väga optimistlikud, et me leiame ka summad, mis aitavad seda sektorit arendada. see kõik kokku annab meile äh, paketi, kus meil on ühiselt jagatud äh, eesmärgid ja komisjoni talitused äh, suurima heameelega annavad oma konstruktiivse panuse sellesse protsessi, selleks, et sektori huve edaspidigi kaitsta. suur tänu. vaatame veel kord eksperdi poole. kas soovite veel paar sõna öelda? Eh, gracias por las opiniones que han expresado todos ustedes, creo que la gran mayoría <coughs> coinciden. suur tänu, ma arvan, et suur enamus teist jõudsid arusaamisele, et on vajalik uut sorti toetus äh, sisse viia lamba- ja kitsekasvatuse jätkamiseks Euroopa Liidus. see toetus peaks minema kaugemale praeguse ÜPP reeglitest, mis eeldaks tegelikult, et äh, loodaks uus raamistik. probleeme on muidugi palju, lahendused on erinevad, samuti teadus- ja arendustegevus on äh, andnud oma rolli. peame sellega edasi tegelema. ei saa lubada olukorda, kus äh, põllumehed loobuvad on looduslikud piirangud, ekstensiivse põllumajanduse mahajätmine on kõige halvem keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele. Need, kes toetavad bioloogilist mitmekesisust ja näiteks ka hunte, ei tea, et suurim oht bioloogilisele mitmekesisusele on just ekstensiivse põllumajanduse mahajätmine. see on asi, mida tuleb kaitsta tootjad peavad ühinema ühistutesse teist sorti koostöövormidesse ja on oluline, et just noored kaasatakse innovatsiooni, uute tehnoloogiate kasutusse, see on oluline tulevikku silmas pidades. keskmine vanus sektoris on kuuskümmend, see ei ole eriti paljutootav. nii et kiiresti tuleks midagi ette võtta selleks, et noored äh, võtaks teatepulga üle me räägime rohestamise koefitsiendist äh, karjamaadel, selle probleemiga tuleb tegeleda omnibussi määruses, kuid kiiresti, sest äh, aega ei ole. edendamine, reklaam väga tähtis seoses sektori jätkusuutlikkusega, see, seda hindavad äh, tarbijad kõikjal Euroopas, Hispaanias kindlasti, aga ka mujal, ma olen kindel, jätkusuutlikkus on seotud loomulikult kõigi innovatiivsete tootmisvormidega. kui meie seda ei, ei tee, siis äh, ei hakka ka noored rohkem liha tarbima ma usun, et äh, konsensus äh, valitseb selles osas, et tegemist on maa maakes-, piirkonda ja noorte jaoks väga olulise valdkonnaga. proua raportöör, palun. suur tänu peale seda arutelu olema vägagi motiveeritud, sellepärast et ma nägin, et praktiliselt kõik fraktsioonid siin kojas on ühel arvamusel. nimelt ähm, selles osas, mis puudutab lamba- ja kitsekasvatussektorit ja mitte ainult Hispaanias, vaid ka teistes äh, liikmesriikides lamba- ja kitsekasvandus ähm, on oluline ja me näeme, et probleemid on sarnased. see tähendab, et ähm, tänu lamba- ja kitsekasvatusele on äh, võimalik äh, säilitada kultuuri ja ka elu maapiirkondades. ja mm, seetõttu me peame ka võitlema jätkusuutliku keskkonna eest. ning siinkohal ma sooviksin tänada kõiki kolleege kõikidest fraktsioonidest ja mm, ma olen äh, tõesti väga rahul selle aruteluga ja mm, ma tean, et ka komisjon on teadlik sellest problemaatikast ja suur tänu ka sellele foorumile, mis aastast kaks tuhat viisteist on koos käinud ja asja arutanud. ja nüüd, mis puudutab seda röövloomade probleemi, siis meil on see probleem vägagi suur, mõningates piirkondades, kas Leonis näiteks on see täieline draama ka Avilas, see on tõesti täiesti verine draama, mida me oleme seal näinud. nii et loomulikult ähm, me ikkagi soovime, et ka inimesed saaksid maapiirkondades edasi elada, sellepärast et sellel ei ole ju mõtet, kui me maaelu arengu jaoks nii palju raha välja anname, aga samas seal mitte kedagi ei ela, keegi igapäevaselt ei tegutse nende piirkondade territooriumide säilitamise eest. ja me kuulsime ka, milline näeb välja eh, tegelikkus järgmisel nädalal te näete seda dokumenti ja saate teha ka oma muudatusettepanekuid ning jaanuarikuus Strasbourgis täiskogul me hääletame raportit, mis kindlasti annab meile võimaluse olla uhke selle üle, mida me oleme teinud ja kindlasti see eh, liigutab ka komisjoni koos teatisega ÜPP reformi kohta mm, suuremat tähelepanu pöörama ka lamba- ja kitsekasvatusele sellepärast et kui eesmärgiks on see, et, et need inimesed, kes maapiirkondades elavad, saaksid jääda ka edasi sinna elama, et neil oleks see võimalus, siis on meie, oleme oma eesmärgi täitnud. aitäh! ma õnnitlen teid, et olete nii rahulik, aga ma ei tea, kas äh, võivad ka tootjad äh, rahulikud olla, sellepärast et vähemalt minu koduriigis see olukord tootjate puhul on küll natukene äh, keerulisem. ja samuti siin räägitakse, räägiti ka imporditud toodetest. et milline on olukord seal, sellepärast et siin räägiti ka juba läbirääkimistest Austraalia, Uus-Meremaaga ja ma arvan, et see teema, läbirääkimiste teema on ka väga päevakajaline ja siin on ka üks äh, konkreetne äh, lisandväärtus olemas lamba- ja kitsekasvatuses saadud äh, piima ja liha puhul, nii et ähm, ja siis on loomulikult meil ka keskkonnaproblemaatika sellega seotud. näiteks ähm, lambad on väga olulised ka mägipiirkondade bioloogilise mitmekesisuse säilitamise jaoks, samuti on meil tegu siin tootjatega, kes peaksid ähm, organiseeruma, pigem on nad praegu te tegutsemas killustatult. ja ma arvan, et oluline on see, et me ka ähm, eelarve kontekstis rohkem tähelepanu pööraksime sellele sektorile. Need olid siis kommentaarid minu poolt, suur tänu kõikidele ekspertidele, suur tänu ka proua raportöörile me nägime, et see teema on tõesti oluline ja väga hea, et me täna seda teemat täna siin ka arutasime. nii et enne veel, kui eh, me hakkame arutama põhjalikult ka ühtekuuluvuspoliitikat ja IPP-d sellega seoses. suure tänu kõikidele nii, ja kakskümmend kaks, kakskümmend kaheksa novembris ta arutatakse, kahekümne seitsmes äh, on muudatusettepanek ja jaanuaris kaks tuhat kaheksateist tuleks see raport ka vastu võtta ja meie jätkame konkurentsipoliitika aastaaruandega. meil on olemas äh, arvamus Tibor Sanilt ja juhtkomisjoniks on ECONi komisjon. ja meil on olemas äh, koordinaatorite äh, otsus, et meie arvamuse koostame konkurentsipoliitika kohta. ja eelmisel aastal korraldas selle töö härra Tantan meie komisjoni nimel ja tööd läks väga sujuvalt, see võeti ka vastu ja tegu on väga olulise teemaga ning sel aastal me jätkame samamoodi oma töödega. sel korral sai Sotsialistide Demokraatide fraktsioon äh, selle arvamuse ähm, koostamise ülesanne ja arvamuse koostajaks on härra Sani ja ma annangi talle sõna, et ta saaks oma arvamuse projekti tutvustada. Uh, thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, jah, ma olen teiega nõus, et see on väga oluline ähm, raport ja ma arvan, et äh, kõik meist siin teavad väga hästi, et seda on mitmel korral arutatud ähm, komisjonis ja sellepärast, et tegu on ju konkurentsipoliitika iga-aastase aruandega ja, ja nüüd me räägime praegusest olukorrast sel aastal. ma sooviksin meenutada kõigile, et eelmisel aastal oli siis härra Dantin see, kes ähm, väga ähm, hästi panustas ähm, selle arvamuse äh, äh, väljatöötamisse ja juhtkomisjoniks, nagu te ütlesite, on siin EGON komisjon ning meie tööd on ka mõjutanud see, et siia on kaasatud ka Omnibussi eksperdid, härra Castro ja teised. nüüd, härra esimees, ma arvan, et Euroopa Liidu tugev konkurentsipoliitika on olnud alati Euroopa Liidu projekti üheks nurgakiviks ja siin on ÜPP-l eraldi staatus konkurentsipoliitika on äärmiselt oluline ka Euroopa Liidu siseturu toimimise jaoks. konkurentsi poliitika ehm, ka ennetab seda, et ehm, fookused ei oleks ehm, valedel kohtadel ja samuti, mis puudutab siis tarbijate valikute tähtsust. aga samas ÜPP komisjoni dokumendis ei ole piisavalt kaetud ja ma arvan, et et ÜPP on siiski väga oluline teema siin, see on vältimatu teema ja ÜPP tagab selle, et ähm, me rohkem tähelepanu pööraksime ka erinevatele, erinevatele ohtudele, probleemidele, millega põllumajandustootjad silmitsi on. ja siin tuleks arvestada ka konkurentsi ähm, eeskirjadega ja ja miks peaks konkurentsipoliitika arvestama ka tarbijatega, siis äh, siinkohal tuleks arvestada ka tootjatega me peame analüüsima seda, kas need eh, erandid tuleks võib-olla üldisemaks eh, muuta. Eh, tootjaorganisatsioonid ja tootjaühistute roll on väga oluline ning ning mis puudutab kollektiivseid läbirääkimisi, samuti lepingutingimusi, kas siin on tõesti parim saavutatud? ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad samuti üles seadma esikohale Brexiti järgse ühtse turu tugevdamise äh, ja tagama selleks täieliku kooskõla Euroopa Liidu konkurentsialade õigusaktide muude standarditega ning ühtlustama ka maksuküsimusi liikmesriikide vahel. ja te näete, et need teemade, teemade käsitlus siin ei ole ammendav ja siin ähm, tuleb arvestada kindlasti ka omnibusi paketiga ja ähm, mina täiendan ähm, seda aastaaruannet ka omapoolsete muudatusettepanekutega, kutsun üles ka kolleege tegema muudatusettepanekuid ja ma loodan, et meil saab olema vägagi viljakas koostöö ka variraportööridega, et esitatakse muudatusettepanekud, mis täiendavad veel seda tööd, aga oluline on see, et me lihtsustaks nende inimeste elu, kes töötavad põllumajandussektoris ja siinkohal tuleb arvestada ka sellega, et põllumajandustootjate mm, olukord on oluline ka meie toiduainete tarneahela jaoks. ja mm, me peaksime eelkõige keskenduma sellele, et mm, kuidas analüüsida õiguslikku raamistikku selliselt, et see lihtsustaks olukorda, sellepärast et konkurents on ainult üks osa aga tuleks näha ette veel teisigi lihtsustusi ka tootjatele, tootjaorganisatsioonidele. näiteks, mis puudutab eelkõige just kooperatiive ja tootjaorganisatsioone, nii et ma ootan siin kolleegide kommentaare. ja loomulikult äh, olen teie kasutuses, kui teil küsimusi on. suur tänu. härra Tantin võtab esimesena sõna, palun aitäh! tahaksin kõigepealt tänada meie kolleegi Tibor Sansi-, Saanit tehtud töö eest. ma leian, et see läheb igati kokku eh, siiani põllumajanduskomisjonis tehtud tööga. McKinnesi raport, eh, minu oma kuid samuti on see otseselt seotud nende ettepanekutega, mis tehti kaks tuhat kuusteist lõpus Veermanni poolt ja tema komisjoni poolt. ja see raport puudutas siis äh, toiduaineahela toimimist. nõukogu samuti tervitas Veermanni tööd ja ütles, et tahab selle üle võtta ning seda pakkusime ka meie välja Omnibussi raames nüüd tahaksin pakkuda meie raportöörile, et võiksime samuti riigiabi küsimust põllumajandussektoris lahata. sellepärast, et kaks-kolm aastat tagasi tõsteti läve, aga kriisid süvenevad ning tegelikult see abi ei jõua lõpuks ikkagi äh, kohale niivõrd, kuivõrd oleks vaja. lisaks sellele Omnibussi läbirääkimiste kohta veel paar märkust. ja see on võib-olla seotud ka järgmise päevakorrapunktiga, aga tänu nõukogu ja parlamendi poolt tehtud tööle on praegu sõlmimisel institutsioonide vaheline kokkulepe kõikides neis küsimustes, mis puudutavad konkurentsiõigust ja tootjaorganisatsioone. ma ei tea, kas peaksime veel meelde tuletama, mis on kirjas artiklis nelikümmend kaks lepingus, nimelt et konkurentsireeglid kehtivad põllumajandustoodetele ja tootmisele ainult vastavalt sellele, mis parlament ja nõukogu on kokku leppinud vastavalt ühisele põllumajanduspoliitikale ning artiklile kolmkümmend üheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust. seega me ei tohi asju segamini ajada ning silmas pidama toimimise lepingut. siin tahaksin meelde tuletada meie komisjoni liikmetele, et erinevates tehtud ettepanekutes peaaegu pooled on tegelikult institutsioonide vahelises kokkuleppes sees. avastan aga päris ülla-, suure üllatusega, et osad komisjonist üritavad praegu viivitada ja venitada, olgugi et äh, üle nelja kuu tagasi juba tulime välja ettepanekutega. samuti levitatakse väga kummalisi jutte selle kohta, mis me plaanime teha. pean ütlema, et mind tõesti šokeerib see ja ma usun, et põllumajanduspoliitika komisjon samuti suhtub sellesse niimoodi sellepärast et rünnatakse õiguslooja õigusi ja kohustusi, parlament ja nõukogu esindavad rahvast ja kui komisjoni teenistused ei taha kuulata seda, mis rahval ütelda on, siis äh, me ei saa edasi liikuda. seega neljandas triloogis ei võeta tagasi parlamendi ettepanekuid, võite see äh, uskuda, et ma jään meie seisukohtade juurde, Vermani komisjon tööd kiideti, institutsioonid toetasid tema järeldusi, parlament jääb oma joone juurde e, ja kui vaja, ka meie läbirääkimismeeskond. härra Flanagan, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid. kas me saame siin rääkida konkurentsist? ma usun, et meil ei ole ühisturgu kahekümne kaheksa liikmesriigilises Euroopas sest kui vaadata makromajanduslikku külge, siis me näeme, et sellised riigid nagu Hiina, Brasiilia, samuti Kanada, kõik nad on mõistnud, et nad peavad omaenda põllumajanduseelarvet tõstma. muuhulgas ka kandidaat Macron tahtis viie miljardilist eriabi Prantsuse põllumajanduse jaoks. selle küsimuse esitan ka homme volinik Ogonile, sellepärast et äh, Äh, Rahvusassamblees on meil äh, segakomisjon ja ma usun, et oleks hea, et põllumajanduskomisjon koos Euroopa Komisjoniga töötaks selle nimel, et ei toimuks samadel äh, päeval, samal ajal mitme erineva põllumajanduskomisjoni kohtumised. aga mida ma tahan ütelda, on see, et iga riik kaitseb ennast ning Euroopa Liit vajab strateegilist kava selleks, et kaitsta oma toideainetega varustatust ja suveräänsust ning eh, me peame arvestama sellega ka vabakaubanduslepingute raames. praegu eh, ebaaus konkurents ning eh, kaubandusläbirääkimistes tehtud järeleandmised näiteks Mercosuriga või siis CETA-ga või Austraaliaga, kõik see seab ohtu meie enda põllumajanduse ning seega jõuan oma sissejuhatuse juurde. kui me räägime ühtsest turust, ja konkurentsist Euroopa Liidus, siis sõnad on küll ilusad, aga kahjuks on tegemist lõksuga, kuhu langeb meie põllumajandus. härra De Castro, palun. Eh, suur tänu, härra esimees. suur aitäh. ma tahaksin tulles selle juurde, mida ütles kolleeg Tantan eelmise raporti puhul. ma nõustun täielikult sellega, mis Michel Tantan ütles. meie omnibus määrus, mille hääletasime, kiitsime suure enamusega heaks siin komisjonis, on nüüd saanud laia heakskiidu ka põllumajandusministrite poolt Euroopa Liidus tahaksingi pöörduda siinkohal komisjoni kolleegide poole ja peaasjalikult konkurentsi peadirektoraadi poole, sellepärast et äh, me pingutame praegu tugeva institutsioonide vahelise kokkuleppe nimel edasi. täna peaksime jõudma sellega, sellel nädalal peaksime jõudma selle kokkuleppeni lõpuks aga nõutakse meilt selliseid, selliste aspektide tagasivõtmist, mis meie jaoks ei ole vastuvõetavad. meil on kokkulepe, meil on ka üksmeel saavutatud suuremas osas punktides Omnibussi puhul ja mille kallal me siin parlamendis oleme töötanud. ei ole enam mõtet tulla tagasi nende teemade juurde, mille kallal me oleme viimastel kuudel kõvasti töötanud meil on põllumajandus tema puhul tegemist sellise valdkonnaga, kus me peame eelkõige silmas pidama põllumehi, neil on vaja eh, suuta oma tööd korraldada ja seega on meil vaja jääda nende ettepanekute juurde, milles me kokku leppisime Omnibussi raames. me ei peaks põllumehi eh, käsitlema kui naftakartelle, eh, tegema seda siis konkurentsi küsimustes põllumeestel on vaja erinevaid vahendeid selleks, et äh, oma tegevust korraldada, Vermeni äh, komisjon äh, tegeles selle küsimusega, jõudsime lõppkokkuleppeni ja tegemist on panusega ning tõenäoliselt võimaldab see meil jõuda mitte küll lahenduseni, aga siis kokkuleppeni, mis võimaldab tagada tugevama, konkurentsivõimelisema ja korraldusvõimelisema põllumajanduseni Äh, ja mis võimaldab neil ka jaotuse süsteemides toime tulla. ja, Filen. proua Müller, suur tänu. suur tänu, Tibor, selle aruande raporti eest ja mina räägin nüüd meie variraportööri Jana Hõitamäe nimel lühidalt, aga ma pean temaga seda äh, seisukohta veel kooskõlastama, sellepärast et äh, kuulanud ära Paula ja Michelle'i seisukohad, ähm, siis ma arvan, et tõesti mm, Omnibussi seisukoht tuleks ka siia rohkem sisse tuua, selleks et natukene selgemaks teha oma sõnum ka Econile. ja mis puudutab toiduainete tarneahelast äh, ja ja ebaosast konkurentsis, siis me peame siinkohal oma sõnumi edastamast, äh, omnibussi määrus on üks asi, aga ma arvan, et äh, me peaksime paralleelselt mõlemal pool oma argumendid äh, siia sisse tooma ja ka põllumajanduskomisjonil sellise tugeva sõnumi edastama, aitäh. Uh, härra Flanagan. Tibor um,, uh, I can uh, think of a couple of members of the EPP from my country who uh... suur aitäh! aga ma tahtsin rääkida sellest, et me üritame tagada võrdseid tingimusi ja keskenduda tooterühmadele ja nii edasi, aga üheks äh, valdkonnaks konkurentsi osas, millest tuleks rääkida, ja tõstatasin selle eelmisel äh, koosolekul, kus ka äh, volinik oli kohal, see on valdkond, kus peaksime väga ettevaatlikud olema, konkurentsiga ei peaks mõjutama kuidagi negatiivselt olemasolevaid seadusi, seda, kuidas kapitalism toimib, aga tundub, et Iirimaal, mujal me ikkagi kannatame selle all, tegemist on olukorraga, kus näiteks ühel maatükil naaber saab tuhat eurot hektari eest aga naaber saab ainult sada eurot või mitte midagi. mitte sellepärast, et ta on halb põllumees või ei pi-, pinguta piisavalt, aga siin on ajalised, ajaloolised põhjused. ja kui ma volinikuga eh, sellest rääkisin, siis tema ütles ausalt välja, et ta teab väga vähe sellest küsimusest. ja ma arvan, et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 jah, komisjon on siin esindatud päris mitme inimesega erinevatest peadirektoraatidest. nii et eh, ma paluksin, et võtaks sõna konkurentsi peadirektoraadi esindaja proua Hennings. jah, suur aitäh, esindan konkurentsi peadirektoraati. esmalt tahaksin tänada teid selle eest, et arvestasite ka meie raportiga, tahaksin tänada härra Tibor Saanit tema raporti eest. me oleme koostanud oma arvamuse, võtame teadmiseks muidugi selle, millised erinevad teemad tõstatati. ja ma tahaksin toonitada, et komisjoni meeles komisjon omalt poolt on pühendunud ja sellele, et konkurentsireeglid oleksid võimalikult lihtsad talumeestele, äh, põllupidajatele, nii et nad saaksid neist võimalikult palju kasu, tagaksime seeläbi parema elustandardi ning äh, majanduskasvu. see on see, mille nimel me töötame ja nii äh, ja meie mõlemad volinikud töötavad selle nimel. me oleme arutanud erinevaid algatusi. töötame väga tihedalt ka tehnilisel tasandil neis küsimustes. mis puudutab omnibussi siis praegu ma ei tuleks selle juurde, sest et me räägime siin iga-aastasest äh, konkurentsiaruandest ja sellega siis piirduksingi. zgłoszeń ze strony komisji, a więc konkluzje dla pana posła. Keegi teine komisjonist äh, sõna ei tahtnud võtta, nii palun äh, raportöör uh,. Thank you very, very much, Mr Chair. suur aitäh suur aitäh teile ja aitäh ka kõikidele kolleegidele. me kõik oleme teadlikud sellest, et praeguses staadiumis see raport on veel väga lühike. aga olles ära kuulanud kolleegide poolt öeldu, siis Äh, ma ei näinud siin küll mingeid keerukaid küsimusi, millest me ei peaks tulevikus üle saama. Äh, mõne päeva või nädalaga. tahaksin tulla tagasi selle juurde, milline on meie üldine suhtumine siin komisjonis. minu raport on äh, meie komisjoni raport. sellest tulenevalt olen avatud alandliku raportöörina igasugustele ettepanekutele ja kui on konfliktseid küsimusi, siis minu rolliks on leida kompromiss. ja uskuge, kompromisse tuleb, aga, aga siin on üks suur aga, konkurents ei eksisteeri mitte iseenda pärast, vaid siin eeskirjad on olemas selleks, et me saaksime majandust korraldada ja põllumajandus on väga erilisel kohal majanduses üldiselt. me ei tohi kunagi seda silmist lasta. ja teiseks, võib-olla veelgi olulisem on see, et jah, põllumajanduses võib-olla ei kasutata ära kõiki eh, neid eh, häid külgi, mis Euroopa Liidu toimimise leping meile pakub, me peamegi vaatama, kuidas ära kasutada seda kõike, mis lepingutes sees on ja kuidas me saaksime võimalikult hästi mõista põllumajandust, mis tõepoolest erineb muudest valdkondadest. ja lõpetuseks. viimased paar aastat siin parlamendis oleme me juba jõudnud selleni, et konkurents ei saa olla tähtsam eurooplaste sotsiaalsetest huvidest konkurents iseenesest ei saa tõesti olla ülem eurooplaste üldistest, üldiste äh, sotsiaalsete huvide biosfäärist nii-öelda. ja sellest äh, kõigest lähtudes tahaksingi veel kord tänada kõiki, kes sõna võtsid ja palun, äh, et jätkaksime siis seda tööd koos. Dziękuję. Jeszcze przedstawiciel Liziagi jest? A, pani poseł. põllumajanduse peadirektoraadist. Äh, kas keegi soovib sõna, härra Garcia? ei? hästi. head kolleegid. seitsmendal oktoobril äh, siis äh, muudatusettepanekud neist kuueteistkümnendal oktoobril ning seitsmendal detsembril hääletus ja jaanuaris kaks tuhat kaheksateist läheme edasi selle raportiga Econis. aitäh kõikidele osalejatele, aitäh Euroopa Komisjonile ja läheme edasi siis järgmise päevakorrapunktiga liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad Omnibus ja meiega on ka raportöör härra Tess. tema osaleb ka triloogis nagu ka härra De Castro, tant-, härra Tantan ja härra Miller. nii et meil on tõesti lai esindatus triloogis ja ilma muude sõnadeta annaksingi nüüd äh, sõna härra Tessile, kes siis räägib äh, tal olevast äh, teabest selles küsimuses ning annab ülevaate sellest, kui kaugele on praeguste läbirääkimistega jõutud. palun. suur tänu, härra esimees ja vabandage, et mul ei õnnestunud varem tulla siia koosolekule. teen siis lühikese ülevaate. põllumajanduskomisjon soovis siis mõningad eh, lisandused, korrektuurid eh, ette võtta, nagu me siis teame, see puudutab siis eh, erinevaid määrusi ja seni on aset leidnud kolm triloogi. kahekümne seitsmendal septembril oli viimane kohtumine ja seal vahepeal on aset leidnud ka äh, tehnilised kohtumised nüüd kahekümne seitsmendal septembri triloogil. meie läbirääkimismeeskond äh, tõi välja olulisemad äh, arutelupunktid ja ma ütleksin, et enne kahekümne seitsmenda septembri kohtumist nõukogul ei olnud olulisemate aruteluteemade kohta veel mandaati ning kahekümne seitsmenda septembri triloogil komisjon ja nõukogu mõningate punktide osas eriti nende osas, mis puudutab otsetoetusi, tegi mõningaid järeleandmisi või siis vähemalt ähm, äh, mis puudutab püsirahu, äh, püsirohumaad, siis siinkohal komisjon soovib jõuda praktilisema lahenduseni, samuti tehnilises äh, töörühmas tehakse selles osas tööd, aga järeleandmisi ei tehtud rohestamise meetmete osas, mis puudutab kuni, piiri kuni kuusteist hektarit ja mis puudutab ähm, äh, lisakultuuride kasvatamist äh, ökoloogilistel maa-aladel, siis siinkohal me loodame, et äh, järgmise triloogi käigus mõlemad institutsioonid meie ettepanekuga nõustuvad. ja mis puudutab noorpõllumajandustootjaid, siin on kõik institutsioonid muudatusettepanekutega nõus, mis me oleme parlamendi poolt esitanud ja edasi parlamendi läbirääkimismeeskond tõi välja ka oma seisukoha, et ähm, praegused sätted peaksid ähm, kehtima kuni uue õigusakti jõustumiseni ja me ei saanud aru, miks äh, siin vastuseis, vastuväited esitati, sellepärast et siinkohal me oleme ju oma otsused ähm, langetanud ja ja selle juurde me ka käime ja mis puudutab äh, pikaajalisi äh, programme maaelu arengu arendamiseks, siis need saavad jätkuda. kuid äh, seoses sellega, et järgmise finantsraamistiku kohta seisukohti, stabiilset seisukohti ei ole, siis praegu on sellega probleem, et ja tehnilistel arutelude käigus töötatakse ka selleteemalise komisjoni ettepaneku, ausalt öelda mulle sellest ei piisa kui komisjon lihtsalt sellised avaldused, ähm, avaldustesse sisse kirjutab, et ta kavatseb, see on liiga üldine, sellepärast et meil on head kavatsused kõikides valdkondades, aga kõik head kavatsused ei realiseeru ja seetõttu komisjon peaks olema oma avaldustes seisu äh, selgem ja mis puudutab horisontaalset määrust, seal me jõudsime edasi, nii et äh, kriisireserv siin komisjon teeb poliitilise avalduse selles osas, mis puudutab finantsdistsipliini mehhanismi ja kuidas seda saab parandada järgmise ÜPP raames. ja mis puudutab ühist turukorraldust, siis ka siin me jõudsime hästi edasi, Mihkel Tanto pidas sellekohaseid läbirääkimisi, ka tehnilisi kohtumisi koos komisjoni ja nõukoguga töötati välja ühised seisukohad ning ähm, ning äh, suure toetusega võeti vastu ka üleskutse komisjonile selleks, et töötada välja õigusraamistik, mille eesmärgiks ähm, on põllumajandustootjate ähm, elu edendamine. see on oluline ka ÜPP jaoks selleks, et äh, tootjate ja töötlejate ähm, vahel äh, tasakaal saavutada ja ka toiduainete töötlejate vahel tasakaal saavutada ning siin erinevused kõrvaldada. samuti komisjon kohustub juba aasta kaks tuhat kaheksateist esimesel poolaastal tegema omapoolse ettepaneku nõukogule ja parlamendile ja see on ka tõesti viimane aeg, kui me soovime selle ametiperioodi jooksul veel midagi saavutada, nii et me peame tegema konkreetseid ettepanekuid seda teemat on juba mm, mitu korda arutatud, nõukogu ja parlament on siin üldjoontes ühel nõul, aga komisjonis on probleeme. nii et konkurentsivõime peadirektoraat ei ole nõus meie ettepanekutega, aga ma arvan, et kui me vaatame aluslepingud läbi, siin pädevus on siin rohkem põllumajandusvaldkonnas ja võib-olla me peaksime seda arutama president Junckeriga, et meil on vaja siin sellist korraldust mis tootjatele ja töötlejatele ja abiks on ja ka erinevatele organisatsioonidele abiks on. ma olen oma läbirääkimismeeskonnale väga tänulik, mainisin siin juba kolleeg Dantoni Müllerit ja ka kõiki teisi ja ka fraktsioonid on väga head koostööd teinud meiega ja ma arvan, et me edeneme oma töödes väga hästi ja loodetavasti järgmine ähm, triloog on ka viimane triloog, aga ma ei ole selles veel päris kindel, sellepärast et kui komisjon ähm, meile vastu ei tule või mingit läbirääkimisvalmidust ähm, üles ei näita, siis äh, arvatavasti tuleb veel üks äh, lisatriloog ja meil on väga tugev mandaat, mis võeti ka põllumajanduskomisjonis äh, väga suure häälteenamusega vastu. nii et äh, meie omalt poolt äh, peame läbirääkimisi väga tugevalt ning äh, me peame üritama jõudma parimate lahendusteni oma põllumajandustootjate jaoks ja oluline on, et me siin konkreetseid muudatusi ette võtaksime, aitäh. De Castro. no me già, eh, grazie presidente, già il kolleeg Albert. aitäh ja kolleeg Albert tegelikult ütles palju olulist ära komisjonile. tahaksin toonitada seda, et tõesti oleme edusamme saavutanud, siin tahaksin tänada Agri peadirektoraati ja ma tunnen head meelt selle üle, et viimastes punktides, mis veel on lahtised, Äh, saame võib-olla ka siin kokkuleppele viimasele triloogile äh, neljapäeval, kus on päevakorras, aga ma tunnen head meelt selle üle, et ka konkurentsi peadirektoraat saab toetada seda tööd, sellepärast et kolmas peatükk Omnibussist tuleb nende seisukohtade juurde kus nõukogu ja parlament on ühel meelel ja ma loodan, et rohkem enam läbivaatamisi ei toimu, aga meie oleme igastahes valmis läbirääkimistega jätkama ja selle nimel, et lõppkokkuleppes oleksid meie poolt kokku lepitud punktid sees. Bueno, antes de nada pedir disculpas porque, bueno, ya cuando llegué ya estaba la exposición casi. Vabandage. Aga kui ma eh, siia jõudsin, ma tulen nimelt kalanduskomisjonist, siis eh, arutelud eh, olid juba peaaegu läbi, nii et kahju küll, aga ma ei saanud siin varem olla. nii et mul oleksid paar küsimust seoses muudatusettepanekuga kaks. nimelt see puudutab ÜPP eesmärke, et need on olulisemad ähm, kui konkurentsieeskirjad ning äh, ma saan aru, et muudatusettepanek jääb selliseks, nagu ta praegu on, aga meie arvame, et muudatusettepanek peab siia jääma, sellepärast et see on väga oluline. ja kuuskümmend üheksa, see puudutab siis ähm, karjamaade küsimust, kas need saavad ka lisatoetust ÜPP-lt ja, ja milline on meie seisukoht selle osas? ja veel üks küsimus. hooajalised põllumajandustootjad. ka nende teemat tuleb käsitleda, sellepärast et nemad on ju just need, kes peaksid siin saama erilise tähelepanu osaliseks. edasi, me ei ole nõus sellega mis on äh, ära toodud äh, ettepanekutes, mis käsitlevad avaliku sektori rahade et avalike rahadega, avaliku sektori rahadega tuleks äh, erakindlustusi kuidagi maksustada. nimelt me peaksime siin ikkagi tagama selle, et põllumajandustootjatel oleks sissetulek olemas selle asemel. aitäh, ma ei näe, et keegi veel sõna sooviks härra Tess, palun, teil on veel kord sõna. suur tänu, härra esimees Bardzo proszę przedstawiciela DG Agri. Vabandage. Kõigepealt äh, siis ka komisjoni esindaja, palun. aitäh, härra esimees, tere pärastlõunat, daamid ja härrad. nii et ma sooviksin paari sõnaga ka öelda eh, meie seisukoha kohta, ma võin ainult nõustuda sellega, mida härra Tess ütles, nimelt me oleme viimastel trioloogidel ja tehnilistel kohtumistel väga häid edusamme saavutada ning me saime ka eh, mitmed eh, lahtised küsimused lahendatud ning nagu raportöörid teavad, siis komisjonil oli vaja natukene aega selleks, et oma seisukohta kohandada, arvestades nende muudatusettepanekutega Euroopa Parlamendi poolt, eh, mis esialgselt meie ettepanekus sees ei ole, see puudutab siis konkurentsi, rohestamist ja äh, ja äh, muid teemasid, nii et komisjonis on nüüd need teemad lõpuni viidud, äh, võin äh, öelda, ja nüüd me saame siis ka konstruktiivselt siseneda järgmisel neljapäeval meie trialoogi ja ma loodan, et me siis saame trialoogid ka lõpetada, nii et me oleme kõiki teemasid suhteliselt pikalt põhjalikult arutanud ja ma arvan, et meil on nüüd ka piisavalt, ähm, piisav tugev alus selleks, et me saaksime kõigi kolme institutsiooniga jõuda tugeva kompromisspaketini. ma sooviksin rõhutada veel ühte asja, mis puudutab ajastust, et äh, siin meil ei ole tegu ainult ühe õigusaktiga, vaid meil on tegu siin ikkagi omnibussi kontekstiga ja ja oktoobri lõpuks me peame arvestama siis kogu selle paketiga, nii et me loodame, et me saame ähm, sisendi anda kogu selle paketi osade poolt. ja mis puudutab teisi teemasid, mida härra Tess mainis, nimelt maaelu arenguprogrammide pikendamist ja kriisireservi avaldust komisjoni poolt, siis äh, siin me loomulikult kaalume äh, parlamendi ettepanekut, nii nagu härra Tess ütles. nii et äh, mis puudutab maaelu ähm, programmi siis me saame aru, et me ei ole, me peame siin komisjoni avalduse teksti tugevamaks muutma ja ma loodan, et selle viimane versioon saab olema selline, mis on ka parlamendile vastuvõetav ja ma loodan, et me jõuame eh, heade edusammudeni ka veel seni lahtiste teemade osas. aitäh! aitäh, meil on väga hea meel seda kuulda ja nüüd härra Tess, palun. aitäh! ja äh, härra Niirmäe, ka mina sooviksin tänada äh, Äh, teid koostöö eest komisjoniga, meil on vahel küll eriarvamused, aga sellise menetluse puhul ei ole see mingi uudis, kui komisjon on valmis mõningate punktide puhul meile veel lähemale tulema, siis eks me siis näe, mis sellest saab ja mis puudutab ähm, ajakava, siis äh, parlamendis põllumajanduskomisjonis me töötame väga kiiresti ja kindlasti ka äh, meie ei ole need süüdlased äh, nende triloogide pikemaks venitamises ja mis äh, puudutas ähm, siis ähm, karjamaade küsimus, millest siin kolleeg rääkis, siis võib-olla ma ei saanud hästi aru, aga me vaatame selle punkti üle, aga igal juhul olukord on väga erinev liikmesriigiti. Saksamaal on näiteks olemas ka selline ühiskindlustus ähm, rahe kohta, aga, aga seda, aga see on väga piiratud kindlustus, nii et me peame arvestama sellega, et erinevad kindlustusskeemid, kindlustussüsteemid liikmesriigiti on erinevad. aga siinkohal sooviksin öelda, et meil on ka väga selge parlamendi otsus ning läbirääkimismeeskond lähtubki sellest parlamendi otsusest nii et me ei saa siin kõikide fraktsioonide erisoovidega arvestada, me võime loomulikult need arutada, kui need on mõistlikud, siis me eh, saame ka kaasata oma läbirääkimismeeskonna eh, aruteludesse. aga vaatame siis üle ka selle, mis puudutab Karjamaad. E, suur tänu eks te siis kahepoolselt äh, arutate ka seda äh, Karjamaade küsimust, proua Senra. saab siis äh, teiega, härra Tess, seda täpsemalt arutada. ja nüüd me oleme tänase päevakorra läbi arutanud, homme meil toimub elektrooniline hääletus ja homme me jätk-, alustame kell üheksa ning peale seda Äh, siis kohtuvad veel koordinaatorid homme. suur tänu teile kõigile ja kena õhtut kõigile, kena õhtut ka tõlkidele, ka komisjonile, kõigile suur tänu ka osalemise eest tänasel kohtumisel, aitäh!